kaks, kui liikme, fraktsiooni liikmete arv, mis peab olema keskmine liikmete arv, kogu liikmete arvust, saavad esitada taotluse hääletusele panemise, läbirääkimiste hääletuse panemise kohta ning kui sellist taotlust pole esitatud, võivad komisjonid alustada ka läbirääkimisi. sooviksin teatada, et vastavalt artiklile nelikümmend kuus lõike kaks meie kodukorrast äh, ma äh, kuulutasin vastuvõetavaks kaks ettepanekut. kõigepealt esimene äh, õigusakt puudutab erinevaid deklaratsioone sisu ning maitset Euroopa Liidu Kesk, Ida ja Lääne turgudel, mis esitati meile Dubravka Šuika ja teiste üheksa liikme poolt vastavalt strateegilistesse sektoritesse investeerimise Eh, korrale esitati taotlus Daniel Kaspari poolt ja taotlused esitati edasi pädevatele komisjonidele.